okei okay,, welcome everybody. tere tulemast kõigile, jätkame oma istungit ja mul on väga hea meel tervitada meie komisjoni ees meile juba tuttavat meest, Joakim Almunia, volinik, kes vastutab konkurentsipoliitika eest. viimati kohtusime härra Almuniaga kahekümne teisel mail ja üsna varsti, siis juba kaheksandal oktoobril kohtume jälle. aga nüüd annaksingi siis sõna volinikule ja nagu ikka, on teil võimalus esitada küsimusi. näha on, et enamus konkurentsi töögrupi kolleege on kohal ka, nii et ei, vabandust, ma pean teile ütlema, kes need liikmed on me lõime selle konkurentsi komisjoni aastal kaks tuhat kaksteist, selle ees on härra Presedo, Gunnar Hokmar, Hökmark, Andreas Schwab, Peeter Skinner, Sofin Tvelt, Philip Lamberts, Dirk-Jan Epping ja Jürgen Klute on selle komisjoni liikmed. ehk teisisõnu, need kolleegid siis tegelevad konkurentsi aruandega aastal kaks tuhat kaksteist, aga nüüd, härra volinik, sõna teile suur tänu, proua esimees, austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. kõigepealt lubage mul veel kord EKONi komisjoni ja teie esimeest tänada, proua Pouls, selle küllakutse eest tutvustada teile kahe tuhande üheteistkümnenda aasta e-, iga-aastast konkurentsiaruannet meie tänane kohtumine leiab Euroopa Liidu jaoks kriitilisel ajal aset, see aeg eeldab meilt tõsiseid muutusi, julgeid otsuseid ja kõrgeid poliitilisi ambitsioone. Kreeka valimistulemused eh, pühapäeval andsid eh, positiivse signaali eh, ja kinnitasid selle riigi kohta euroalas veel üks oluline samm on aga ees, nimelt äh, umbes kümne päeva pärast peaks ülemkogu langetama väga olulised otsused meie finantsmajandus- ja poliitilise liidu kohta. Euroopa väljakutsete suurus äh, eeldab meilt tõelist äh, liidrirolli võtmist, poliitilist meelekindlust ja strateegilist visiooni konkurentsi tagamine on praegu väga raske, oli see raske aastal kaks tuhat üksteist, aga tegelikult raske olnud juba aastast kaks tuhat kaheksa. meie töö iseloom on selline, et me kõigepealt peame tegelema kriisi mõjudega koha peal. see äh, aruanne, mis ma teile täna esitan, on meie töö tulemus. meie töö peamine eesmärk on luua kõige paremad tingimused majanduskasvuks ning töökohtade loomiseks siseturul praegu on äh, olulisem kui kunagi varem vabastada siseturu potentsiaal selleks, et leida viis kriisist välja ja stimuleerida majandust. selles aruandes on väga palju äh, informatsiooni, äh, meie, meilt nõuti parlamendi poolt seda, et see oleks poliit-, poliitikate põhine ja ma selgitaksin siis natukene meie tegevust. finantsteenused, toiduainetega seotuv ja riigiabi riigiabi algatus äh, peaks olema äh, see on jäänud kahjuks sellest aruandest välja, kuivõrd see alles käivitati äh, paar nädalat tagasi, aga ma tahaksin sellest täna rääkida. aga alustaksin sellest, mida oleme ära teinud finantsturgude osas. veel kord, meie peamine eesmärk eelmisel aastal oli kõikumiste kontekstis tasakaal säilitada. me keskendusime nende pankade restruktureerimisel, kes vajasid avaliku sektori toetust oma te äh, tegevuse stabiliseerimiseks ja meie peamine eesmärk oli tagada see, et pankadel oleks jätkuvalt võimalus äh, kodumajapidamistele ja ettevõtetele laenata. eelmise aasta suvel ei olnud meil muud võimalust kui ajutist riigiabiskeemi laiendada pankade puhul ka aastaks kaks tuhat kaksteist kui turud on stabiliseerunud, esitame uued mehhanismid. me oleme valmis tegutsema, kuid me peame ära ootama, et finantsturgudel normaalne olukord taastuks. enne kui me saame restruktureerimise alased suunised esitada finantsinstitutsioonidele. praegu siis kehtivad veel erireeglid ja me oleme otsustanud siis äh, neljakümne seitsme panga resolutsiooni osas ja töötame veel kahekümne viie pangaga. ja oleme põhimõtteliselt olnud siis kriisijuhtimisametkond Euroopa tasandil põhimõtteliselt. me oleme äh, tegelenud struktuursete probleemidega, mis kerkisid meie finantsinstitutsioonides, mõnedes nendest juba enne kriisi. vaatamata headele tulemustele on meil nüüd väga vaja äh, tõeliste ähm, pankade tegevusele õpetasime süsteemi Euroopa Liidus. Euroopa tagatis, hoiuste tagatise skeemiga on meil mitmeid ettepanekuid pangandussüsteemi jaoks. selle tulemusena on võimalus äh, Euroopa Liidul panku restruktureerida äh, korrapäraselt äh, nii, et maksumaksja ei peaks enam panku välja aitama aga äh, meie töö ei keskendu finantsinstrumentide puhul mitte ainult äh, siis nende riigiabijuhtudega. on ka teisi küsimusi, näiteks nagu äh, finantsturgude andmete kasutamisele seatud väga kõrged tasud. ettevõtte Standard and Poor's puhul leidsime lahenduse, Reutersi puhul aga äh, ei ole veel lahendust leidnud. lisaks sellele kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, aprillis käivitasime kaks äh, trustivastast äh, juurdlust krediidiriski vahetustehingute turgudel selleks, et vaadata, millist koostööd teevad erinevad investeerimispangad, mis on üritanud ilmselt lihtsalt oma tugevaid positsioone kindlustada äh, Ähm, börsivälistel turgudel. minu meelest on väga oluline, et äh, selleks, et finantsteenused oleksid, mis pakutakse investoritele ja ettevõtetele, oleksid äh, tõhusad, on vaja regulatiivset raamistikku. me öö, äh, kaitsesime oma konkurentsipoliitilisi seisukohti turgudel ka Deutsche Börse ja New York, New Yorgi Euronexti turuotsuste puhul maksete turgudel oleme olnud samuti väga aktiivsed. hiljutine Euroopa Kohtu otsus äh, Mastercardi juhtumi puhul ähm, kinnitas meie seisukohti äh, mitmepoolsete vahendustasude puhu kohta äh, krediitkaarditeenustes. me jätkame oma tööd selles valdkonnas ning äh, kavatseme juurdluse alla võtta eraldi viisa ja me kavatseme jätkata siis ka äh, äh, võima-, võimaluste uurimist, kuidas regulatiivselt paremad lahendused leida terve valdkonna reguleerimiseks. sellel aastal avasime me juurdluse ka Euroopa Maksete Nõukogu osas, sellepärast et esitati väiteid, et Ähm, need äh, koostoime, koostalitlusstandardid, mille nad välja arendasid äh, online makseteks, äh, ähm, olid ähm, kahjulikud. me ei saa lubada sellist standardiseerimisprotsessi, mis astuvad otseselt vastu novaatorlikele äh, väljaspoolt tulijatele turu, turule üri-, siseneda üritajatele. ma tuleksin nüüd toiduainete turgude juurde. mis puudutab konkurentsipoliitikat, siis me oleme peaasjalikult tegelenud ähm, Euroopa Liidu üleste piiriüleste äh, ühinemistega. näiteks äh, suur äh, suhkrukaupleja Südsuke, Euroopa suuruselt teine suhkrutootja, nende juhtumiga me tegelesime Äh, ja võitlesime neile välja siis koha äh, ka Itaalia turgudel, äh, kuhu, kuhu levimist nende puhul piirati, aga väga paljudes, paljudel toiduainete turgudel äh, ei õnnestu meil kõike läbi suruda, mida me oleme soovinud üsna tihti liikmesriigid ütlevad, et konkurents on tagatud ja näiteid selle kohta ka on. aastal kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üksteist ähm, tegelesid Euroopa konkurentsiametid tuhande kolmesaja ühinemisjuhtumi ja saja kaheksakümne trustivastase juhtumiga. pooled nendest olid kartellist, peaasjalikult äh, toiduainete äh, töötlejad ja tootjad meie aruanne tõi välja ka mõned struktuursed äh, takistused, mis on endiselt mõningatel Euroopa riikide turgudel ähm, jätkuvalt alles. Nende tõkete äh, eemaldamine on meie jaoks väga oluline. selle aasta märtsis Äh, võtsime ka üldhuviteenuste osas välja äh, vastu esimese raamistiku, see oli suur reform, mis näeks kogu selles poliitilises valdkonda, äh, valdkonnas suuri muutusi. see käivitati alles aasta tagasi. selle reformi mõtteks on aidata meie valitsustel majanduskasvu toestada ajal, mil väga paljud valitsused peavad eelarvet kokku tõmbama. loodetavasti see süsteem, mis reformist kujuneb, peaks äh, eemaldama turult puudujäägid, see peaks olema motiveerivaks äh, kauplejatele ja peaks olema selline, millele ei ole paremat alternatiivi ja on ligitõmbav investoritele. minu meelest selline süsteem oleks hea riigiabi süsteem, see on selline riigiabi, mis toetab keskkonnakaitset, toetab äh, innovatsiooni ja arendustegevust, toetab üleminekut digitaalmajandusele, aga ainult siis, kui äh, Äh, see abi on konkreetselt suunatud ja tõeliselt äh, eemaldatakse siis turult, turu puudujäägid. teiseks ei taha me toetada enam selliseid äh, riigiabi juhtumeid, kus tulemused on negatiivsed, kus ebatõhusad ettevõtted näiteks hoitakse vee peal Äh, kavas on äh, ka paljude sektoraalsete suuniste ülevaatamine, sealhulgas näiteks ka regionaalse abi suuniste ülevaatamine, see puudutab teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni ning keskkonnasuuniseid. see annab äh, kokku kaks kolmandikku riigiabist, mille me oleme heaks kiitnud. see algatus peaks andma ka lineaarse ja selge süsteemi, viies läbi muutused regulatiivsesse menetlusse võetakse vastu rakendusmenetlus, kui vaja, viiakse sisse ka muutused de minimis äh, määrusesse. ma olen alati muidugi valmis teile andma regul-, regulaarselt ülevaadet ähm, erinevate otsustega seonduvatest arengutest, mille me selle strateegilise algatusega käivitame ja sellel aastal, ma arvan, õnnestub meil parlamenti ja nõukokku saata äh, ka ülevaade selle kohta, millised äh, menetlusmuutuse, menetlusprotsessi muutused on tulemas. ja kindlasti kavatsen ma teid tea, tea, teid kursis hoida ka muutustega kõikides teistes instrumentides, eriti äh, regionaalsetes või sektoriaalsetes äh, suunistes. kui see teid peaks huvitama ja, ja sellega ma nüüd lõpetaksin, aitäh! Uh, I... suur tänu. ma nüüd paneksin ette, et öö, äh, anname sõna meie töögrupi liikmetele kõigepealt, sellepärast et nemad meie omaalgatusliku raporti koostavad äh, ja pärast seda siis saavad sõna kõik teised, kes äh, on sõna soovinud. nii et kõigepealt ma annaksin sõna öö, sulle, Antolin. Muchas gracias, eh, presidenta. Yo quisiera suur tänu, esimees järgmise raportööri, raportöörina konkurentsi teemal tahaksime kõigepealt tänada volinikku pideva dialoogi eest meie töögrupiga konkurentsiõiguse valdkonnas, ta teeb meiega väga head koostööd. ja tema tänane raport puudutab ka kõiki küsimusi, mida me oleme töögrupis käsitlenud olulised on järgmised punktid, kõigepealt konkurentsipoliitika väljakujundamine lähtuvalt ähm, kriisist, milles me oleme, teiseks, kuidas kujundada konkurentsipoliitika selliselt, et me saaksime tõesti kriisist väljuda ja liikuda strateegia kaks tuhat kakskümmend teostamise poole, eriti just tööhõivepoliitikas, ja kolmandaks dialoog kol-, teiste institutsioonidega, eelkõige koostöö komisjoni ja parlamendi vahel, need on need kolm töö põhitelge, millest me lähtume ja loomulikult äh, on meie tööde aluseks ka parlamendi poolt vastu võetud soovitused ja tahaksingi nüüd äh, keskenduda ühele nendest mainitud punktidest. sooviksin rääkida praegusest kriisist, sest meil tuleb kiiresti leida lahendusi, kas konkurentsivõimet võib tõesti kaasa tuua finantsstabiilsust, kas me saame turge läbipaistvamaks kujundades äh, kriisist äh, võitu? praegu meil on mitmeid äh, rekapitaliseerimisprogramme Euroopa Liidu poolt ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide poolt aga võib öelda, et äh, meil tuleb leida lahendused ja vastused küsimustele, et kas praegused reeglid, mis meil on, kehtivad ka tulevikus või on meil vaja uusi. ja kui nüüd vaadata asja konkurentsivõime vaatenurgast, siis kas on äh, vahe krediidiasutuste otserahastamise ehk otsetoetamise vahel või võrreldes sellega, kui neid toetatakse riikide eelarvete kaudu ja kolmandaks kindlasti tuleks pöörata tähelepanu ka moraalsetele ohtudele, mis äh, käesolevaga seotud on. suur tänu, härra Sanchez-Presedo, ma sooviksin äh, tänada teid äh, juhtimast konkurentsivõime töögrupi ja tahaksin teid õnnitleda ka selle puhul, et teid valiti järgmise raporti koostamiseks ametisse. ja nüüd vastan teie konkreetsetele küsimustele. millised reeglid hakkavad äh, kehtima tulevikus? lõpptähtaega ma ei saa siinkohal nimetada, aga kehtivad senised reeglid kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist me ütlesime, et mõned kohandumismeetmed on veel puudu seoses uute väljakutsetega, mis meil on aga põhimõtteliselt on olukord selline, et riigiabi kontrolli äh, meetmete jõustamise käigus kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat üheksa, seal on neli dokumenti kapitali suurendamise kohta, ähm, teatud äh, volitamiste, krediidiinstitutsioonide ümberstruktureerimise ja nii-öelda äh, halbade laenude kohta, et ühesõnaga, et alates sellest, kui need dokumendid äh, koostatud on, oleme me valmis äh, töötama välja uusi suuniseid, äh, kuidas tagada krediidiasutuste päästmine nii-öelda normaalsetes tingimustes. kriisi ajal loomulikult mõeldakse lühikeses perspektiivis, mõeldakse järgmistele kuudele või äh, ühe aasta perspektiivis ette, nii et äh, praegusel hetkel ma ei näe uusi reegleid tulemas, me töötame endiselt kriisiolukorras. teine küsimus, rekapitaliseerimine avalike rahadega, riigi rahadega, siin ei ole vahet, kas need rahad tulevad Eurotsoonist või liikmesriikidest igal juhul kasutatakse kas uut mehhanismi või muid mehhanisme. see, mida kasutatakse, ei ole oluline. olulist rolli mängivad äh, horisontaalsed äh, tingimused äh, riigiabi andmist kontrollitakse nii või teisiti, ükskõik kust see täpselt tuleb. ja mis puudutab nüüd moraalseid äh, ohte, siis kui kasutatakse riigi raha krediidiinstituutide päästmiseks, siis loomulikult äh, on äh, moraalsed ohud olemas ja me üritame neid igati minimeerida. ja see, mis üle jääb, need ülejäänud riskid, ohud, neid ei ole võimalik vältida me saavutame aga kasu, tagades, abi andes suuremat finantsstabiilsust ja kuidas neid moraalseid ohtusid ja riske defineerida väga keeruline on siin seda definitsiooni paika panna, kui me räägime siin äh, päästeplaanidest, äh, saneerimisplaanidest, kõigest sellest. me loomulikult äh, üritame neid riske minimeerida ja kõnelused on vägagi pingelised, kui räägitakse kulude kandmisest kõikide osalejate vahel ja kui räägitakse siis ka riigi raha kasutamisest, maksumaksjate raha kasutamisest. me igati soovime loomulikult vältida konkurentsi moonutusi, mis võivad tekkida, kui ühte krediidiasutust toetatakse riigi rahadega, avalike rahadega ja teised sellist toetust ei saa. tänan. ja nüüd äh, kolleeg Schwab, palun, eelmise aasta raportöör. suur tänu, esimees äh, asepresident, kõigepealt äh, õnnesoovid äh, konkurentsivõime raporti puhul, äh, mis on nüüd lühem ja konkreetsem kui eelmine kord. Antolin Sanchez-Presedo juhtis tähelepanu sellele, et me oleme raportiga väga rahul, aga Euroopa Parlamendi jaoks on mõned aspektid ka mitte rahuldavad. me oleme maininud teatud teemasid äh, mida on ka tõstatatud äh, uues raportis ja nendel teemadel tuleks meil arutleda. esiteks, endiselt äh, tahaksin ma teada, kas äh, määrus üks murd kaks tuhat kolm, mis puudutab kartelliõigust, tuleks kohandada äh, kas äh, seal sisalduvad äh, teatud sätted tuleks äh, üle võtta praegusesse seadusandlusesse. teiseks tahaksin teid tugevalt õnnitleda selle puhul, et te teostasite selle, mida te lubasite kuulamisel kaks tuhat üheksa, ehk siis, et te trahvite neid VKE-sid, kes äh, keskenduvad eelkõige ühe või paari toote tootmisele ja sõlmivad kartelli. oluline on arvestada VKE-dega seonduvat spetsiifilist äh, aspekti kindlasti ka tulevikus. edasi tahaksin ma küsida, kuivõrd on komisjonis äh, räägitud äh, sellest, kas äh, trahvimäärad ei peaks sõltuma sellest, äh, kas lepitusmenetluses on juba lepitud kokku kompensatsioonis kartelli sõlminute ja kannatanute vahel ja edasi, kuidas on võimalik äh, vältida konkurentsi moonutamist äh, riigiabi eraldades täna? suur tänu, härra Schwab. tahaksin vastata teie poolt esitatud küsimustele. kõigepealt, mis puudutab äh, trahve, sellest me juba siin komisjonis oleme ka rääkinud ja ka kahepoolsetel läbirääkimistel härra Schwabiga oleme me seda teemat puudutanud. teatud äh, spetsiifilised äh, trahvid. me oleme saavutanud äh, selles valdkonnas selle, mida me soovisime loomulikult teie soovite õigusloomet, ka mina soovisin konkreetselt seda, kui ma olin äh, parlamendisaadik, aga me peame prioriteedid äh, paika panema. ja trustivastases ja kartellivastases äh, tegevuses oleme me seadnud omad eesmärgid, mille poole me püüdleme ma ei tea, kuidas see olukord saab eh, homme olema, võib-olla meil tuleks tõesti määrust muuta, aga praegu on olukord selline, et kõik, mida me trahvidega soovime saavutada ja mis on saavutatav, on saavutatav ka praeguste tingimustega. mis puudutab nüüd äh, lepingut, siis kaks tuhat kümme sõlmiti mitmeid äh, kokkuleppeid, mis puudutasid kartelle ja truste kartellide osas me sõlmisime kaks tuhat üksteist teistsugused lepingud, äh, kui ma ei eksi, ühesõnaga teatud äh, lepitused leidsid aset ettevõtete vahel ja kui sellised äh, lepitused aset leidsid, siis vähendati trahve kümme protsenti kartellide osas on olukord äh, selline, et kui ettevõte on teatud äh, menetlusega nõus lähtuvalt määruse artiklist number üheksa, siis on võimalus äh, menetlust ka lühendada, ehk kui asjasse puutuvad pooled on avatud trusti või kartelli vastases uurimises siis ka meie oleme omalt poolt äh, avatud tegema järeleandmisi trahvide osas, aga loomulikult ei saa me loobuda uurimisest äh, selles osas, et kas äh, rikuti seadust või mitte. suur tänu. ja nendele, kes nüüd hiljem tulid, tahaksin ma öelda, et ma annan kõigepealt sõna töögrupi liikmetele ja siis äh, annan sõna teistele. ma arvan, et äh, kõik töögrupi liikmed soovivad sõna saada, nii et kõigepealt Gunnar, siis Sofi, siis Philipp, Jörgen ja siis Tremosa, Grace Wimborn, Sikluna, Rodi Kratse ja ma ise oleme Diogo Feio ja teised oleme siis nimekirjas niisiis, Gunnar, palun. suur tänu. ja suur tänu selle konkurentsivõime raporti eest, härra volinik. mis puudutab äh, riigiabi, siis tuleb äh, tõdeda, et äh, see on suureks kuluks liikmesriikidele ja seda praegusel ajahetkel, kui me peame olema tõesti väga ettevaatlikud äh, sellist abi eraldades. ma usun, et äh, väga oluline oleks äh, teha järelkontroll selle kohta, kuidas riigi abi on pangandussektoris ja teistes sektorites täitnud püstitatud eesmärke. me oleme rääkinud mõjuhinnangutest, aga meil tuleks teha ka nii-öelda järelhinnangud selle kohta, kas abi täitis oma eesmärki, nii nagu me soovisime. ja nüüd äh, üldised majandushuvi teenused, tahaksin volinikult kuulda, mida oleks võimalik äh, teha tagamaks, et äh, kui meil on riigi toetused teatud üldistele majandushuvi teenustele, et siis äh, toetust äh, saavad tõesti lõpptarbijad, mitte ettevõtjad. üldise majandushuvi teenuste valdkonnas on väga oluline, et oleks mitmekesisus, konkurents ja areng. me ei soovi toetada üksikuid ettevõtteid, vaid kodanikke. ja ma tahaksin äh, teilt kuulda, kas äh, selles valdkonnas oleks võimalik edasi liikuda, mitte ainult äh, sellepärast, et äh, majandus, üldised majandushuvi teenused on väga oluline osa teenustest. ja veel üks küsimus, mis on üks olulisemaid, aga jääb tähelepanu alt välja ühesõnaga, liikmesriikides on uutel turule tulevatel ettevõtetel erinevad äh, barjäärid, erinevad äh, turule sisenemise takistused ja samas nendest barjääridest ja takistustest on tingitud ka see, et meil on vähe majanduskasvu, vähe uusi töökohti, vähe innovatsiooni ja mida oleks võimalik äh, teha, et äh, ka selles valdkonnas konkurentsipoliitikat ähm, paremini rakendada, tänan. suur tänu, härra Höökmark. mis puudutab äh, riigiabi, riigipoolse toetuse järelkontrolli, siis mis oleksid sellest saadavad äh, positiivsed aspektid. loomulikult meie ressursid on piiratud, aga see uuenduspakett, millele ma viitasin oma kõnes, see näeb ette meie ressursside paremat fokusseerimist, me keskendume juhtudele, mis meie arvates moonutavad tõesti siseturgu ja me tahaksime tõesti panustada rohkem järelkontrollile kui seni. me oleme jälginud riigiabi kasutamist eelmistel aastatel ja kahjuks ma pean teile ütlema, et äh, esialgsed tulemused näitavad mitmeid problemaatilisi juhtumeid ehk siis, kus riigiabi anti kas rahaliselt või teatud erandeid äh, tehes. ja probleemsete juhtude arv on nüüd umbes nelikümmend protsenti. liikmesriigid on siinkohal kaasvastutavad, kui nad koostavad äh, need äh, plaanid, mis võimaldavad ettevõtetel toetust saada ja liikmesriigid peavad ka pärast positiivset otsust kontrollima, kuidas abi kasutatakse. ma arvan, et siin on tegemist meil jagatud vastutusega. riigi abi andmise otsuse teeb Euroopa Komisjon. ka pärast seda positiivset otsust on liikmesriigid kaasvastutavad. me ei saa seda järeltegevust täielikult enda õlule võtta ja liikmesriigid peavad olema tugevamalt kaasatud. ja üldised majandushuvi teenused, me võtsime eelmise aasta lõpus selle raamistiku vastu, mis on äh, minu arvates väga hea raamistik, mitte sellepärast, et mina selle välja pakkusin volinike kolleegiumile, vaid äh, sellepärast, et see raamistik äh, põhines äh, meie kogemustel erinevate äh, õigusloomepaketidega aastast kaks tuhat viis ja üks elemente selles uues raamistikus seisneb selles, et me pöörame senisest rohkem tähelepanu tõhususele, mida on võimalik äh, saavutada valdkonnas, siis kus ettevõte osutab äh, kodanikele teenuseid ja meie eesmärgiks on, et äh, tõesti kasu saaksid lõpptarbijad, äh, mitte ettevõtted. ja mis puudutab nüüd neid takistusi ja barjääre, siis teie küsimus on väga oluline ja kui ma teile nüüd vastama hakkan, siis ma peaksin arvestama kogu meie konkurentsivõime poliitikat, kogu meie poliitika eesmärgiks on nende barjääride kaotamine ja võrdsete võimaluste loomine, see ei puuduta mitte ainult äh, kartellide vastast võitlust ja riigiabi kontrolli, vaid ka siis, kui me kiidame heaks äh, näiteks äh, ühinemised ja eriti siis, kui me takistame ettevõtetel kasutamast ära teatud turuolukorda. loomulikult äh, me pöörame erilist tähelepanu võrguettevõtetele, kus osaliselt eksisteerivad endiselt äh, riigimonopolid, kellel ei ole just parimad äh, äritavad ja me pöörame loomulikult tähelepanu ka uutele turule tulijatele, me pöörame tähelepanu patentidele, info sidetehnoloogiale. mitmetes nendes uutes valdkondades ja mitmete uute meetoditega on võimalik äh, ka saavutada nii-öelda kuritarvitamist. aga meie üldine eesmärk on siiski mitte lämmatada innovatsiooni ja loomulikult on ääretult oluline, et meil oleksid äh, võimalused äh, majanduskasvuks ja siseturu arendamiseks niimoodi, et turg saaks täita kõik need äh, ootused, mis meil on pandud sellele suurele Euroopa algatusele, mis sai alguse üle kahekümne aasta tagasi. suur tänu, Sofi, palun! tänan, esimees, tänan, volinik. mul on kolm küsimust. esiteks, tahtsin teilt küsida midagi riigiabi kohta, aga kuulasin nüüd, mida te ütlesite selle järelhinnangu kohta et, et nelikümmend protsenti antud riigiabist on problemaatiline, kas ma ikka sain õigesti aru? ja teine küsimus on äh, seotud Mastercardi otsusega, kohtuasjaga. me oleme nüüd mitu korda küsinud, et äh, kas äh, komisjon äh, tuleb siinkohal teatud seadusandlusega välja, millised saavad olema järgmised sammud, kas komisjon tegutseb kohe nüüd või hiljem ja kolmandaks meil on olnud iga aastased äh, konkurentsivõime äh, raportid ja me oleme äh, palunud uurida otsingumootorite ja interneti reklaami küsimust. me oleme palunud siinkohal täpsemat sektoriaalset lähenemist, mis on seniste uurimuste tulemused, mulle tunduvad need olevat suhteliselt tagasihoidlikud. ja nüüd tekib küsimus, et kas selline sektoriaalne uurimus ikka peab arengutega sammu. me oleme ju investeerinud sellesse palju raha, siin on mitmed konkurentsivõime küsimused äh, mängus. kas me ei peaks mitte olema proaktiivsemad, üleüldse aktiivsemad? siin ei ole tegemist mingisuguse nišituruga enam, vaid äh, väga suure ettevõtlusvaldkonnaga, kus on äh, suured tegijad kas me ei peaks olema proaktiivsemad ja tegema veelgi laiemaid sektoriaalseid uuringuid kui seni praegu me oleme tegelenud individuaalsete juhtumitega vastavalt sellele, kuidas on komisjonile kaebusi esitatud. suur tänu. ja esiteks, te saite tõesti hästi aru, jah, nelikümmend äh, protsenti juhtumitest, mida me oleme analüüsinud, mitte abimahust, aga juhtumitest, mida me oleme analüüsinud, äh, on problemaatilised. me oleme uurinud, kuidas liikmesriigid äh, kasutavad äh, teatud äh, erandite määrust ja muid abiandmisvõimalusi ja nelikümmend protsenti juhtumitest on tõesti problemaatilised ja seetõttu riigi abi uuendamise algatuses me pöörame sellele valdkonnale tõesti tõsiselt tähelepanu. ja teiseks, kaardid ma ütlen juba mitmendat korda avalikkuses, et me peaksime kaaluma määrust kaartide valdkonnas, eriti mis puudutab neid vahendustasusid, USA-s nad on juba seda teed läinud ja me läheneme nendele lõivudele antitrusti vaatenurgast, Mastercard, Visa, aga see valdkond ei ole täielikult minu vastutusalas komisjonis, sellega tegeleb tegelikult rohkem Michel Barnier, aga ma räägin oma töötajatega, ma räägin kindlasti Michel Barnier'ga ja ka komisjoniga sel teemal läbi, me arutame, kas oleks mõttekas tulla välja uue seadusandlusega, enne kui me tegeleme edasi selle asjaga juhtumite haaval, enne kui me pöördume Euroopa kohtusse ja saame kohtuotsuseid ja millal nüüd Mastercardi osas meil on otsus olemas, aga Visa osas äh, ma ei tea, millal me saaksime selle otsuse. ühesõnaga, maksete süsteem internetimaksete süsteem, kaardimaksete süsteem, mobiilmaksete süsteem, meil on äh, selles äh, osas roheline raamat äh, tulemas, meil on konsultatsiooni käi-, konsultatsioonid käimas ja me tõesti arutame edasi, mida selles valdkonnas teha ja ma ei välista siinkohal õigusloomet, aga praegu ma rohkem öelda ei saa. ja lõpetuseks. Google on sektor. Nendele kuulub üle üheksakümne protsendi otsingumootorite turust Euroopa Liidus ja me tegeleme Google'iga. me tegeleme juhtumiga, mis tingis minu kirja Erika Schmidtile. me kaalume seda, kas kasutada artiklit number üheksa või me kasutame tavalist äh, trustide vastast äh, menetlust ja tegeledes äh, Google'i juhtumiga on meie esimene eesmärk äh, kaasata ka teised äh, otsingumootorite omanikud mitte rikkujatena ei kaasa me neid aruteludesse, vaid võimalike ohvritena ja mitte esimest korda ei uuri me Covidit, mitte esimest korda ma ei ütle, et me oleme kaalumas ka seda, kas avada ametlik äh, uurimine, aga meil on ka kaebusi Google'i operatsioonisüsteemi Androidi kohta, seda me ka analüüsime praegu, seda teevad äh, minu töötajad ma arvan, et äh, see on tõesti laiem teema isegi kui äh, sektoriaalne uurimine. suur tänu, Philipp! Thank you, chair uh,, welcome, Mr Commissioner, you prefer aitäh, volinik, kas eelistate, et ma räägiksin prantsuse või inglise keeles, nii nagu teile endale sobib? no sellisel juhul täna natukene prantsuse keelt ka, ütleb härra Ramberts, mul on kolm punkti äh, Äh, ja võib-olla natukene öö, äh, olen ma nagu katkinud, katkine plaat, äh, räägin juba mitmendat korda ühte sama juttu. Te ilmselt avalikkuse ees ei ütle välja, nii nagu mina, et me oleme natukene konkurentsivõime poliitikas mööda pannud pangasektoris siin Belgias ja Dexia näiteks millise õppetunni te olete siis saanud äh, nendest äh, näidetest, äh, millega olete kokku puutunud seni? ja üldiselt me loomulikult ei palu, et te kommentaare annaksite konkreetsete juhtumite kohta, aga millised on olnud need näited, mis on teid pannud siis mõtlema pankade struktureerimise juures karmimatele reeglitele? seni on äh, elus äh, hoitud väga palju finantsinstitutsioone, mis tegelikult äh, elavad ainult nii-öelda hingamisaparaadi abil. hoitakse nad kõik elus, kuigi tegelikult võiks nad kõik põhja lasta, ähm, sellepärast et üksi nad põhja läheksid nii et mida te arvate sellest, et kas peaks neid institutsioone pidevalt hoidma elus, mis ilma riigi abita toime ei tuleks? siis äh, maksukonkurents. Äh, kas äh, tegemist ei ole mitte punktiga, kus on selge see, et turud on praegu moonutatud. kas, millist tegevust te peate mittelojaalseks äh, Äh, et mõned kasutavad äh, nii-öelda mittelojaalseid poliitikaid ettevõtete ligimeelitamiseks ja kolmas asi, sellest räägitakse praegu väga palju, nimelt äh, kas on teile midagi öelda ka liboriga spekuleer-, spekulatsioonide osas? suur tänu, härra Lambert. kõigepealt pangad. pankade kontroll ma ütlesin oma sissejuhatuses, ma ei tea, kas te olite veel kohal, aga kordan ja mitte esimest korda ei ütle ma seda, et me kasutame riigiabi järelevalve puhul neid meetmeid, mis on komisjoni kasutusel äh, pankade nii-öelda de facto resolu-, äh, resolutsiooni puhul. nüüd on sisse toodud de jure süsteem panganduskriisi kontekstis. see on üks nendest pangandusliidu elementidest, millest on räägitud. Ehm, ma olen eh, osalenud üsna mitmetel kohtumistel rahandusministritega ja see pangandusliidust on väga palju räägitud. ja tundub, et lõpuks ometi oleme me saanud tupikseisust välja, mingisugune areng on toimumas ja sinna selle nii-öelda pangandusliigu poole on hakatud liikuma aga seni, kuni ei ole lahendusi, tuleb neid instrumente kasutada, näiteks nagu seda riigiabi instrumenti. Te, te tõite siin konkreetselt välja Dexia. Dexia puhul käivad praegu kahjuks jah, teise vooru läbirääkimised kaks tuhat kümme veebruaris langetasime esimese otsuse nende kohta, ma olin siis just võtnud üle konkurentsivoliniku portfelli ja oli teatavaid raskusi teksti all komisjoni poolt ette kirjutatud äh, kavade rakendamisega ja riigivõla probleem muidugi tekitas teksti alla lisavõlgu nagu paljudele teistele pankadele, aga nüüd, nagu te siis teate, käib Luksemburi panga osas äh, analüüs, äh, see on osa Dexia paiga, pangast, äh, kuulub nende kontserni. ja segatud on veel kolmas riik, Dexia pank, nagu te teate, ise natsionaliseeriti Belgia riigi poolt, praegu käivad restruktureerimised terve grupi jaoks ja pidime jääma natukene äraootavale seisukohale ka, kuivõrd Prantsusmaal toimusid valimised. nüüd on ametis uus valitsus, äh, uus äh, Belgia valitsus, kes on peaaktsionärid Texias ja lisaks sellele veel Luksemburg ka. ja nüüd need läbirääkimised käivituvad uuesti võib-olla natukene, võib-olla konstruktiivsemal alusel, aga rasked on nad igal juhul me pidime andma riigi tagatisi selleks, et äh, säilitada teks- ja finantstegevus äh, ka nende harukontorites Prantsusmaal ja mujal, aga peaasjalikult Prantsusmaal. aga ma rõhutaksin veel kord seda, sellest hetkest, kui teie, parlament ja nõukogu lõpuks ometi võtavad vastu Euroopa öö, äh, nii-öelda resolutsiooni ameti osas, siis ma olen natukene rahulikum äh, sellepärast, et sellist ametit on vaja just nimelt nende pankade jaoks, mida on riigi vahenditega rahastatud. ülejäänud süsteem. Nende plaanide rakendamisel, mille komisjon teksti puhul ette kirjutas, nagu ma ütlesin, oli, oli raskusi, erinevus oli, meelsusi oli väga palju aga enamused teised juhud Äh, üldiselt läheb päris hästi, äh, järgitakse neid äh, suuniseid, muudetud ei ole otsuseid väga palju, näiteks Credit Banki, krediitpanga osas oleme me vastu võetud kavasid viimasel ajal väga vähe muutnud, nii et need kavad on olnud suhteliselt vettpidavad nüüd euroala riigid Kreekas, Iirimaal ja Portugalil, Portugalis oleme me teinud väga-väga palju tööd nende programmide käivitamiseks ja üleshoidmiseks. Hispaaniaga, minu enda koduriigiga oleme ka ikka üsna palju tööd pidanud tegema viimastel päevadel. ja loomulikult neid juhtumeid on teisigi nendel, nende puhul läbirääkimiste vaatevinklist äh, konkreetseid raskuseid ei ole, aga loomulikult äh, äh, Baierimaa Landespangiga on meil jätkuvalt probleeme, selles osas meil ei ole jõudnud üldse kokkuleppele restruktureerimise osas, nii et see töö läheb küll üle kivide ja kändude praegu, aga teiste pankade puhul saame me hakkama nii liikmesriikide ja regioonide ametivõimude ja riikidega. nüüd äh, maksud. nagu te teate, äh, alusleping äh, seab meile maksupoliitikas teatavad piiring, piirangud, me ei saa kellelegi peale sundida ettevõtlustulumaksu mingisugust määra, jah, võib-olla tõesti mõned äh, riigid võivad näha, et nende naaberriik oma makse alandades moonutab turgu ja nii edasi, aga meil ei ole selle kohta mingisugust pädevust. teiselt poolt vaadates see ei ole võib-olla turu moonutamine. näiteks Itaalia valitsusega Marimontiga rääkisime lahendusest Äh, mis, äh, kus näiteks Itaalias endaski äh, osad piirkonnad süüdistavad teisi Itaalia enda piirkondi ebaõiglases maksukonkurentsis ja nii edasi, nii et neid probleeme on väga palju, seal on väga palju tahke. aga see on sektor, kus jah, palju on võib-olla viltu, aga me ei saa midagi teha. selle Liibori osas tegeleme rohkem, ma selle kohta ei ütle. Dirk Jaan, palun Uh, thank you, uh, Mrs President, I would like to suur aitäh, tahaksin esitada küsimusi konkurentsipoliitika ja pangandussektori kohta. kaks tuhat kümme ma olin raportöör konkurentsipoliitika teemal ja siis ma esitasin teile küsimuse likviidsuse toetusest, mida Hispaania regionaalpangad said Euroopa Keskpangalt neil oli kriis tulenevalt finantskriisist ja kinnisvara mulje lõhkemisest ja nad said EKP-lt eh, e toetust ja teie ütlesite siis, et see ei ole konkurentsipoliitika küsimust, sest tegemist on rahanduspoliitikaga. aga kui pangad said riigiabi, siis järsku oli see konkurentsipoliitika küsimus ja nad pidid vastama igasugustele nõuetele ja nii edasi. see lugu läks edasi, nagu te teate, kuulus äh, Karhas Kahasi pank ja et kui on seitse tükki, siis äh, need ei olekski justkui probleemiks ja Bankia muutus liiga suureks, et see võiks läbi kukkuda. ma esitasin teile kaks aastat tagasi samuti sellega seoses küsimuse. Kahase ja Bankia probleemidega seoses Hispaania pangandussektor vajas päästmist maksimaalselt sada miljardit eurot. Hispaania peaminister nimetas seda võiduks eurole ma olen äh, hämmastunud sellest, ma võitu siin kuskil ei näe ja ma kardan, et sellest rahast ei piisa. kui nüüd tagasi vaadata äh, Karhase probleemiga ja pankija probleemiga tegelemisele ja praegusele olukorrale, kas te siis äh, oma arvates käitusite õigesti ja võib-olla oleksite pidanud olema aktiivsem selles valdkonnas selleks, et vältida seda katastroofi, millega me praegu oleme silmitsi? Uh, aitäh, ma arvan, et äh, me ei tohiks äh, segi ajada kahte erinevat asja. rahanduspoliitika toimimine, mida otsustab EKP Frankfurdis, see on rahanduspoliitika, ma olen korduvalt seda öelnud, ja teine aspekt on seotud äh, Äh, eelarverahadega, riigieelarve rahadega, mida on tarvis eraldada näiteks finantsinstitutsioonide restruktureerimiseks, olgu need siis kahas, hoiukassad Hispaanias või mis tahes pangad liikmesriikides. pank ja probleemid, kui te tahate seda arutada, siis ma võin arutada, ma olen sellega väga kursis, see on minu enda riigiga seotud äh, riigipoolne toetus, millega on muudetud teatud hübriidkapital aktsiateks, neli koma neli miljardit eurot, kui ma õigesti mäletan, ja nüüd äh, uue kokkuleppe raamistikus, äh, mille Eurogrupp hiljuti vastu võttis, millest endiselt peab saama lähipäevadel või lähinädalatel vastastikuse mõistmise memorandum, siis äh, tõenäoliselt vastavalt ajakirjanduses avaldatud infole äh, on pankijal tarvis samuti olulist riigipoolset toetust ja praegusel hetkel, nii nagu esimese nelja koma nelja miljardiga, see äh, riigipoolse toetuse andmine kuulub komisjoni öö, otsese kontrolli alla, riigiabi seisukohast, aga ärge ajage segi EKP rahapoliitikat äh, riigipoolsete toetuste andmisega või riigipoolsete garantiide andmisega konkreetsetele institutsioonidele, need on kõik erinevad asjad. Jörgen, palun. Äh, suur tänu tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele teisele konkurentsivaldkonnale, mida te mainisite ka oma sõnavõtus. see puudutab konkurentsi toiduainete sektoris. Te ütlesite, et konkurents on äh, seal väga oluline, et toiduained äh, oleksid äh, müügil mõistliku hinnaga, te rääkisite ka konkreetselt piimatootmisest. oma koduriigis on piimatootmisega tegelevad äh, tänulikud äh, minule kaevanud, et neil on spetsiifiline konkurentsivõime probleem. kui on tegemist äh, väikeste ettevõtetega, siis nad on konkurentsivõimes ohvripositsioonil, nad ei saa turuda tu,, suruda läbi neid tingimusi, mis tagaks nende ellujäämise, neil on probleeme otsetoetustega, nad viitavad sellele, et oleks võimalik tõsta tootmismahte, mis aga võivad kaasa tuua negatiivseid äh, mõjusid äh, keskkonnale. kuidas äh, teie lähenete sellele probleemile? kuidas tagada ka väiketootjatele suuremad läbirääkimiste pädevused ja võimalused kogu selles tootmisahelas ja millised võimalused on Euroopa Komisjonil selles valdkonnas, mida te pakute välja, et me jõuaksime ka juriidiliselt äh, hea ja rakendatava lahenduseni? suur aitäh! jah, tõepoolest toidusektori raportis, mille me koostasime põhinevatel, põhinevalt mitmetel tegevustel, mida liikmesriikide konkurentsijärelevalve asutused läbi viivad ja arvestades ka vastutuse tasandit, äh, peab ütlema, et on olnud mitmeid otsuseid, mida on tehtud ja aluslepingu artiklite rikkumisel põhinevad otsused. suurel enamusel juhtudel, kus eh, kedagi on karistatud, ei ole tegemist eh, talunike või primaartootjatega, need on seotud eh, toiduahela järgmiste astmetega. Mm, tarneahel ostjani olgu tegemist siis liha- või piimatoodetega. enamik rikkumisi, mis on toime pandud, on aset leidnud äh, selle toiduahela järgmistel tasanditel, mitte äh, põllumajandustootjate tasandil. Äh, ma ei ole küll toiduainesektori ekspert, aga mina leian, et pinged äh, toiduaine hinnad, hindades põhinevad tavaliselt aspektides, äh, mis ei ole seotud äh, konkurentsi puudumisega või turul domineeriva seisundi kuritarvitamisega. Need on tihti seotud valdkondadega, mis ei puuduta konkurentsivõimet. Nende otsuste analüüsi põhjal võib samuti öelda, et põllumajandustootjad saavad kasu ametivõimude aktiivsest ja proaktiivsest lähenemisest toiduahela ülejäänud tasanditele. nii et äh, ma arvan, et tugev konkurentsipoliitika on ka põllumajandustootjate huvides ma arvan, et see on päris selge järeldus, mille võib teha sellest, mida mitte ainult komisjon teeb, vaid mida teevad kahekümne seitsme liikmesriigi konkurentsiasutused. praktiliselt kõikide juhtudega, kus esineb rikkumisi, tegelevad selles sektoris liikmesriikide asutused ja kõik äh, see on kajastatud ka raportis. nii et äh, meie tegevus äh, piirdub rohkem sellega, et me vaatame, mida liikmesriikide konkurentsiasutused teevad igapäevaselt. aitäh, nüüd me oleme ammendanud töörühma liikmed, meil on veel umbes kümme või rohkem sõnavõtjat ja jagan teid kolme kaupa rühmadesse ja palun äh, püüdke esitada oma küsimused äh, lühidalt ja lihtsalt. And Eva Pada, so Ramon. Señora Munia, buenas tardes. Un par de preguntas. La primera sobre la nacionalización de Bankia. Uh... tere päevast, mõned küsimused ka minu poolt. Bankia natsionaliseerimine Hispaania riigist on saanud äh, peamine äh, aktsionär ka Iberia lennufirmas ja see tähendab, et Hispaania on ainus äh, Euroopa riik, kus lennujaamade haldamise teenused on sada protsenti riigi käes. loomulikult see tekitab toob neile ka kasu, kas see aga põhjustab ka huvide konflikti Euroopa vaatenurgast vaadatuna? ja panki päästmine, kas see tähendab, et me muudame nüüd kurssi äh, seoses selle lähenemisega, mida me kasutame? oodake, me võtame kolm küsimust korraga, sest muidu läheb liiga pikalt. Kei ja seejärel Ivar. suur aitäh äh,! on väga tervitatavad teie kommentaarid äh, aastaaruandes. Te olete väga kursis äh, konkurentsivõime valdkonnaga ja ka finantsinstrumentidega, eriti kuna te olete teinud äh, tööd seoses ühinemistega ja trustide vastase tegevusega, eh, krediidiriski vahetustehingutega ja muuga. Eh, kõige selle valguses, eh, kas te oskaksite kommenteerida seoses MIFID ja MIFIR teksti artiklid kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kus sätestatakse komisjoni visioon konkurentsivõimelisema turu loomiseks finantstoodete osas. võib-olla te saaksite aidata meie komisjonil mõista, miks see avatud juurdepääs Äh, et äh, selle vajadus seoses ühtse turuga ja miks äh, juurdepääsunõuded on olulised ühtse turuga seoses, võib-olla te teate, et meie komisjon on teinud mõned muudatusettepanekud ja mitmed liikmed on seda teinud, kustutada need juurdepääsuklauslid ja konkurentsiküsimused sellest, nii et palun kommenteerige. ja nüüd Ivar. aitäh, et lugupeetud härra volinik, et selline küsimus, mis puudutab tulevikku. et kui me räägime täna kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodi ja tema planeerimist, et kuivõrd aktiivselt nüüd teie, teie ametkond tegeleb sellega, et juba nii-öelda nende poliitikate planeerimisprotsessil ei kirjutaks sisse konkurentsimoonutusi soodustavaid poliitikaid. et kas või siin juba läbi käinud teema toiduainetööstus, põllumajanduspoliitika, et äh, tänasel juhul nii-öelda arutletav skeem, kuidas edasi minnakse, ilmselgelt ühes osas liikmesriikides äh, põlistab äh, turumoonutused. et kui me räägime kas või kolmest Balti riigist, siis meil saab kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks kümme aastat oldud Euroopa Liidu liige, kümme aastat olnud nii-öelda üleminekuperioodis, mis puudutab põllumajanduse otsetoetusi ja tänased prognoosid pakuvad välja, et umbes kakskümmend aastat tuleb seda üleminekuperioodi veel. ja selgelt, et keegi ei saa, ei räägi täna hüppelistest muutustest otsetoetuste harmoneerimisel, aga räägitakse siiski sellistest tempodest, mis turumoonutusi mm, kaasa ei tooks et äh, milline on teie positsioon siin ja äh, kuidas oleks võimalik neid asju mõistlikult minu hulgas või siis nendes riikides seletada? Thank you, manager. Respecto a, a las preguntas del señor Tremosa sobre... aitäh, kõigepealt äh, esimene küsimus, ma ei nii palju kui mina tean, ei ole mingit ametlikku otsust veel tehtud. ka Pankias lõpliku osaluse kohta, kui restruktureerimisplaan on lõplikult valmis, siis me saame kommenteerida. mina olen samuti lugenud Hispaania ajakirjandust ja on äh, räägitud äh, ka lennujaamasüsteemide privatiseerimisest, aga eks me näe, mis juhtub. mitmed otsused on veel äh, tegemisel ka lennujaamadega seoses, ka kohalike ja riiklike lennujaamadega seoses. mõned vaidlused on samuti veel pooleli mis puudutab äh, neid päästepakette, siis mitte ainult Hispaania peaminister ei ole sellest äh, rääkinud, vaid ka komisjon on sellest rääkinud, ma ei tea, kas kõik minu allikad on väga täpsed, aga viimastel nädalatel on Eurogrupis samuti räägitud mitmete Hispaania pankade päästmisest. praeguste õigusaktide kohaselt ei ole see selliselt tegelikult võimalik, aga teatud muutused on samuti võimalikud, ähm, mille osas muidugi MIFID ja MIFIR, äh, selle juurde ma tulen tagasi Äh, härra Padari küsimus, mina tegelikult näiteks põllumajanduse otsetoetuste eest ei vastuta. Äh, põllumajandus, kalandus, äh, need on valdkonnad, mille eest on vastutavad minu kolleegid, volinik Tšiolos põllumajandus ja Tamanaki kalanduse eest, nii et ma päriselt ei saa vastata nendele aspektidele, mis ei ole minu pädevuses. minu seisukoht avatud juurdepääsu küsimuses kliiringu eh, tegevusele või eh, kesksetele vastaspooltele. mina toetan siin täielikult eh, komisjoni ettepanekut. ma tean, et nüüd teie koos nõukoguga peate arutama ja tegelema õigusloomega ja õigusaktid vastu võtma. meie soovime mittediskrimineerivat juurdepääsu ka kesksetele vastaspooltele ja benchmarkide retsenseerimise kohustust. Need on põhimõtted, millest lähtudes me tegime Deutsche Börse asi, asjas negatiivse otsuse teie teha on lõplik otsus nende mittediskrimineerivate avatud juurdepääsu põhimõtete osas. mina arvan, et need on arukad põhimõtted ja äh, ja ma toetan teie arutelusid, aga otsus on lõplikult teie teha. aitäh, järgmised Edward Sekluna, Rodik Ratsa ja Diego Fell. suur tänu volinik Almunia. paljud kodanikud ehm, hindavad teie tööd ja mõistavad, et eh, konkurentsivõime tagamine on tarbija jaoks eh, suurim sõber ja riigi ja muidugi keegi ei taha, et pangad läbi eh, kukuksid ja enamik inimesi ei oska eristada rahapoliitikat ja riigiabi, aga nad ei mõista näiteks seda, et on väike lennufirma, mis on riigi jaoks strateegiline, see on võib-olla ainus firma, mis täidab teatud rolli ja saab näiteks riigiabi, aga kui vastuse saamiseks äh, ümberstruktureerimise võimaluste kohta kulub äh, väga pikka aega, siis kodanikud seda ei mõista. suur tänu. minu küsimus puudutab äh, kahte aspekti. kõigepealt ma tahaksin teada et äh, kuidas te hindate sõltumatuid äh, kontrolliametkondi, sõltumatuid äh, uurimisasutusi liikmesriikides, kas nad on tõesti sõltumatud, kas on moonutusi, kas on riikidepoolset sekkumist? ja teiseks, riikides, kus üritatakse eelarvet kontrolli alla saada, näiteks Kreekas, on näha, et äh, on probleeme konkurentsi tagamisega, see eeldab reforme, see eeldab muutusi. ja sellises eelarve kohanduses on keeruline olukord nii turu kui ka kogu ühiskonna jaoks. kas äh, te peaksite omalt poolt äh, ka selles osas sekkuma, mida te arvate? Äh, Diogo suur aitäh, Sharon. volinik, tere tulemast ja ma tahaksin esitada ka omalt poolt paar küsimust. Teie raportis analüüsite krediidireitinguagentuuride turgu ja ütlete, et ei ole mingeid tõendeid konkurentsivastasest tegevusest. komisjoni ettepanekus vaadata läbi krediidireitingu agentuuri tegevus kahe tuhande üheksandast aastast, äh, ütlete, et soovite parandada konkurentsivõime olukorda sellel turul. rääkisite kohustusliku rotatsiooni ideest kas äh, komisjoni arvates on mingi konkurentsi küsimus, millega tuleb tegeleda? Äh, toimub äh, sektoraalne uurimine, kui on rikkumine, siis võetakse vajalikud meetmed. teine küsimus on seotud lennundussektoriga. Te rääkisite erinevate äh, lennufirmade vaheliste koostöölepingutega seotud probleemidest on kokkulepe TAP Portugali ja Brussels Airlinesi vahel. Lissabon, Brüssel, Brüssel, Lissabon liini kohta. mida komisjon kavatseb ette võtta kohta koodijagamis- ähm, ja koostöökokkulepetega, kui on tegemist strateegiliste liitudega. mis puudutab esimest küsimust, siis ähm, ma tegelikult ei saanud päris hästi aru, kas te viitasite mingile konkreetsele konkurentsijuhtumile jah, ta noogutab, äh, küsija noogutab. võib-olla võite siis selgitada, millele te täpsemalt viitasite? mis puudutab aga neid äh, kahte küsimust, milles viidati liikmesriikide konkurentsiasutustele, meil ei ole juriidilist pädevust muuta äh, liikmesriigi konkurentsiameteid. Nad peavad eh, kohaldama lepingu artikleid sada üks ja sada kaks ja eh, selles osas on meil nendega väga viljakas koostöö Euroopa konkurentsivõime raamistiku kaudu. ja õigusliku menetluse lõppkokkuvõttes otsustab Euroopa Kohus, kas lepingu artiklit on õigesti kohaldatud või mitte. aga ma arvan, et on mõned liikmesriikide konkurentsiametid, kes on paremini finantseeritud oma riigieelarvest, teised jällegi on vähem sõltuvad oma äh, riigivalitsusest. minu seisukohast on aga oluline tulemus. missugune tulemus on ühiste reeglite ja normide kohaldamisel ja ka asjade jaotumisel. meil on äh, väga hea koostöö liikmesriikide asutustega. mõnedel puhkudel on mul küsimus kas me ei peaks aktiivsemalt äh, kasutama riigispetsiifilisi soovitusi Euroopa poolaasta raamistikus selleks, et äh, parandada Konkurentsiametite äh, tööd ja toimimist. ma arvan, et selle aasta soovitustes vähemalt ühel puhul me viitame ühe riigi konkreetsele konkurentsiametile ja Kreeka, Portugali, Iiri programmidega seoses oleme samuti teinud mõned eh, kommentaarid ja soovitused eh, konkurentsiametitele erinevatel tasanditel. nii et mõnedel puhkudel me oleme püüdnud kasutada seda võimalust parandamaks eh, konkurentsiametite tööd liikmesriikides. mis puudutab krediidireitingu agentuure, siis ma olen kindel, et äh, konkurents äh, peaks muutuma paremaks selles osas, kuidas äh, krediidireitingu agentuurid töötavad. aga ma arvan, et parim vahend nende krediidireitingu agentuuride konkurentsivõime aspektide parandamiseks oleks pigem regulatsiooni kaudu kui terroristide vastaste vahendite kasutamise kaudu. seni ei ole me saanud mitte ühtegi kaebust selle kohta ja me ei ole leidnud eh, piisavalt argumente, et avada omal algatusel uurimist põhinevalt artiklil sada üks või sada kaks aluslepingus. see ka komisjon on tegutsenud aktiivselt krediidireitingu agentuuride reguleerimise teemal me oleme välja tulnud nii-öelda kolme erineva reguleerimislainega. rotatsioon ja muud aspektid on samuti seal kaasatud. mis puudutab lennundust, siis äh, töötame praegu mõnede koodijagamislepingute kallal lennu, mõnede lennufirmadega seoses äh, mõnedel liinidel Äh, ühele te viitasite, TAPi ja Brussels Airlinesi vaheline koodijagamisleping. Äh, umbes seitsekümmend protsenti sisselendude liinidest äh, opereerib vaid üks lennufirma, seitsekümmend protsenti siseliinidest. aga konkurentsi vaatenurgast on küsimus ühelt poolt äh, selles, et kas äh, valitsevat seisundit kuritarvitatakse ja teiselt poolt, et äh, kas on takistusi teistele, teistele turule tulekuks. see on vastuseks ka härra Holmarkile. ja enamiku marsruutide puhul ei ole probleemiks, et turule tulek on takistatud, keegi lihtsalt ei soovi. EMO-lt, kas selle kohta saaks ka täpsustuse? Äh, äh, valijad ütlevad, et kui nad vaatavad äh, neid pankade päästepakette ja miljardeid, mida sinna antakse, ja nad on valmis omast taskust aitama strateegilist lennufirmat, näiteks, et on õige hetk restruktureerida ja inimesed on valmis maksma, aga see ei ole lubatud. me tegeleme ka e-Maltaga ja tegelikult juba tükk aega oleme üsna lõppfaasis loodetavasti, aga meie kasutada ei ole veel kõiki vahendeid. kui teised, teisel pool on liikmesriigi ametivõimud, siis peab ütlema, et Malta ametivõimud ei ole esitanud meile kogu teavet, mida me oleme nõudnud, ega esitanud Äh, ümberstruktureerimisplaani, see, mis meile on esitatud, see ei ole vastavuses riigiabi reeglitega. ja me peame muidugi jätkama läbirääkimisi, me ei saa peale suruda oma ideid ümberstruktureerimise kohta. nii et me taotleme lisateavet, kui me saame selle lisateabe, siis loodetavasti lõppkokkuvõttes jõuame kokkuleppele, nagu enamikul puhkudel pankadega seoses me teame, et meil on probleem enamiku teiste majandussektorite puhul me võime kujutada ette, et äh, ühiskond äh, toimib ka ilma vastava sektorita või äh, vaid väheste tegijatega selles sektoris, aga pangandussektor on niivõrd oluline, et ilma selleta me ei saa toimida kui finantssüsteem oma ülesandeid ei eh, täida reaalmajanduse finantseerimisel ja finantskriisi ajal, eriti finants, eriti majandus- ja finantskriisi ajal, me peame tegema kõik omapoolsed jõupingutused, lähtudes nendest põhimõtetest, millele ma varem viitasin, eh, jagamaks seda koormat ja nii palju kui võimalik kõrvaldama eh, konkurentsimoonutused viimased kolm küsimust. Werner Langen, Marta Andreas ja Roberto Galtieri. Werner, palun. Äh, äh. suur tänu, volinik. mul on üks äh, järelküsimus seoses kartelli teemaga. kolleeg Kluta juba mainis seda, kui ma õigesti aru sain, siis te ütlesite, et et kartellid toiduainete tootmises ja jaotamises selle kohta tahaks lisainfot, sest meil oli siin täna demonstratsioon, täiesti ebaadekvaatne demonstratsioon toorainete osas ja nüüd äh, Bayerische Landesbank samas me räägime Texiast, Bankiast, muudest teie eelkäija proua Kruus andis siin kahekümne nelja tunni jooksul omal ajal otsuseid ähm, ja heakskiite. ja nüüd kontrollimenetlused. Nürburgring, te teate, samas äh, McClare Iirimaalt kaebas, et äh, Ryanairi vastu on neli aastat juba käimas äh, menetlus äh, seoses teatud moonutustega ähm, Euroopa lennuväljadel ja nüüd väidetavalt öeldakse, et need menetlused ei lõpegi, neid muudkui ainult venitatakse. kas selle kohta saaks ka lisainfot? Marta, äh, suur tänu, äh, äh, proua esimees, härra volinik, te rääkisite, et need nelikümmend kuus panka, mis on restruktureerimise alla pandud, on praegu heas, ähm, heas järgus. kas see on tõesti siis viimane kord, kus me halbu uudiseid kuuleme nende pankade kohta, sest nad pole tegelikult taluvusteste, koormusteste läbinud? nüüd need äh, väljapäästmised, enne äh, makstakse, kui tehakse analüüs äh, selle kohta, miks need pangad üldse on probleemides ja tundub, et see lähenemine ei ole õiglane konkurentsipoliitika vald-, seisukohast. ja kas te arvate, et isegi kui juurdlus näitab, et panku on halvasti juhitud, peaks need pangad välja päästma? arvestades seda, et see kindlasti Äh, selle riigi võla ja defitsiidi määrasid äh, veelgi äh, halvendab. ja minu kolmas punkt puudutab seda, et enne kui te saite konkurentsivolinikuks, olite te majandus- ja rahandusküsimuste volinik. praegune kriis on üsna mitme faktori tulemuseks, sealhulgas komisjoni pealt peale surutud regulatiivne raamistik on selles süüdi kas komisjon tervikuna võtab vastutuse vea, vigade eest, mis on tehtud selles regulatiivses raamistikus? kas te olete toonud välja selliseid vigu, et mõned äh, määrused on olnud valed ja mida te kavatsete sellisel juhul ette võtta, aitäh? ja Roberto Gualtieri järgmisena, palun. suur tänu, äh, proua esimees. mul on küsimus väga konkreetses küsi-, äh, asjas kuigi ma lähenen sellele asjale üldisest vaatenurgast. puudutab see uurimist, mille komisjon avas ühe Soome ettevõtte kohta, kes ostis ühe teraseettevõtte, mis kuulus Thysseni gruppi. tundub ilmselge et äh, selle ostuga tahetakse luua kõige suurem maailmas äh, väga konkreetset terasetüüpi töötav ettevõte. aga minu küsimus puudutab seda, kuidas sellisel juhul äh, rakendub artikkel sada üks põhimõte, terasetööstus on üks nendest tööstustest, kus ähm, peamine konkurents tuleb Euroopa Liidust väljaspoolt, seitsekümmend viis protsenti terasest toodetakse praegu maailma tasandil Hiinas ja kui me astume selliseid meetmeid nagu need ühinemised või üleostmised, siis neid võib tõlgendada mm, tegelikult ju võimalusena meie tööstusel jalad äh, alla saada, kas seega ei, komisjon ei kaalu seda, et seda üks äh, artikli esimene lõige, et seda peaks kohandama. ja ka teist äh, lõiget peaks kohandama, et äh, need keelud, äh, mis on seatud ühinemistele, ei kehtuks, ei kehtiks selliste tehingute puhul, kus tehnoloogia areng ja konkurentsivõime üldiselt on mängus. suur tänu! ja kõneleja ütleb, et ta vastab härra Langenile hispaania keeles riigiabi eh, kestvus eh, trustivastaste meetmete puhul eh, sõltub konkreetse juhtumi keerukusest. sõltub sellest, millist abi on antud või millist abi rii-, riik, liikmesriik sooviks anda. ja sõltub ka see sellest, kui koostööaltid on konkreetsed liikmesriigid sellepärast et üsna tihti meie ainus äh, kontakt äh, uurimuste puhul just nimelt äh, ongi liikmesriik. kui asi läheb detailsemaks, siis võib neid osapooli, kellega me oleme ühenduses, rohkem, aga alguses esimene partner, kellega me suhtleme, on liikmesriik. ja teinekord on meil väga raske liikmesriikidelt infot välja pinnida. on nimelt selliseid riigiabi juhtumeid kus äh, äh, Euroopa Kohus on võtnud öö, äh, otsuse vastu, mis sunnib meid juurdlust avama, näiteks Deutsche Posti osas. mõned päevad tagasi siin Brüsselis siis rääkisin ma sellest, et menetlusse võiks tuua sisse ühe muudatuse riigiabi ähm, menetluse kaasajastamise kontekstis. ma tahan nimelt saavutada seda, et meil oleks võimalik otseselt otse võtta ühendust äh, instantsidega, mis võiksid meile infot edastada, kui liikmesriik äh, meile infot ei anna. ma tõstatasin selle ja teie koduriigi ühe liidumaa, küll mitte konkreetselt teie liidumaa esindaja, ütles, et ma olen sellele konkreetselt vastu. ainus äh, kontaktpunkt komisjonile peaks olema liikmesriik. nii et me peame leidma tegelikult mingisuguse parema viisi, kuidas äh, Äh, liikmesriikidelt see info siiski kätte saada. aga samas peab meil olema võimalus ka menetlusi uuendada, paremaks äh, teha selleks, et need juhtumid kiiremini laheneksid. nüüd, äh, mis puudutab Nürenbergi ringi, see konkreetne juhtum, millele te viitasite, selles osas oleme saavutanud pärast väga pikka juurdlusperioodi teatavad edusammud, nii et ähm, et me oleme suhteliselt rahul ja nüüd teie järgmine küsimus, äh, pankadele läbiviidavad koormustestid, need ei ole Euroopa Komisjoni pädevuses sugugi mitte. siseriiklikud ametid vastutavad nende eest ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, kes neid läbi viib. Euroopa Komisjon oli ainult äh, väga mööda, oli ainult äh, aga korraks nendega seotud, mitte mingisugust äh, otsest infot meil finantsüksuste kohta ei ole ju ja meie neid koormusteste seega ei saaks ka mitte kuidagi teha. ja viimased äh, kogemused näitavad seda, et nende koormustestidega pole ka kõik päris nii, nagu peaks olema ja, ja seal on ka paranemisruumi kindlasti panganduse puhul üldse ei ole konkurentsivolinik see, kes peaks kõikidele pankadele antud riigiabi ähm, pakette kaaluma. meid huvitab see, mida nad vastu annavad selle eest, et nad raha saavad. ärimudel on see, mis peab olema er-, elujõuline kas nad äh, loobuvad äh, nendest äh, ärisuundadest, mis viisid ettevõtte üldse raskustesse, kas nad kavatsevad teha uusi investeeringuid, kas nad kavatsevad juhtkonnas midagi muud teha ja nii edasi. põhimõtteliselt sõltub kõik ärimudelist ja sellest, kuidas pangad kavatsevad asja muuta, see huvitab meid. restruktureerimisplaan, mille liikmesriik esitab selles osas ei ole meil väga suurt mõjuvõimu, ega meie ei saa ühtegi juhtkonda muutma hakata. mul on alati väga hea meel, kui mõni eh, siseriiklik eh, amet teeb ettepanekuid eh, kehvade juhtkondade väljavahetamiseks, aga meie seda peale suruda ei saa liikmesriikidele, kuigi see oleks mõnikord vägagi soovitav. meie ühepoolselt ei saa ühegi äh, institutsiooni juhtkonda muuta. ja siis esitati mulle küsimus veel äh, õigusliku raamistiku kohta, äh, majandus- ja rahaliidu osas, vot see on nüüd küsimus, mille te võite esitada parlamendile ja nõukogule, sellepärast et õigusliku raamistiku paneb paika parlament ja paneb paika nõukogu, meil ei ole sellega mingit pistmist. härra Gualtieri, te viitasite konkreetsele juhtumile äh, see on, kui ma nüüd ei eksi, jõudnud äh, teise faasi. Thyssen roostevaba terase tehas, äh, jah, äh, ostis siis üks Soome ettevõte, aga ma ei saa sellest täpsemalt rääkida. suur tänu, härra volinik. meil on veel mõned minutid üle aega. nii et ma võib-olla pinnin teid natukene veel mõnede asjade osas, mida te ütlesite Werner Langen soovib siiski veel sõna. mul oli kaks küsimust, äh, mida volinik kas ei äh, olnud valmis käsitlema või ta ei tahtnud neid käsitlema. KBC Societe Generale Dexia ühelt poolt, Bayerische Landesbank teiselt poolt, äh, see oli üks küsimus ja teiseks kartellimenetlused toiduainetööstuses Eh, jah, tõesti, andke andeks, ma ei vastanud nendele küsimustele, unustasin ära. kui ma teiega dialoogi astun, siis eh, mul tuleb kohe esimesena meelde see teie esimene küsimus, aga jah, KBC. KBC on restruktureerimisplaani äh, rakendavusele võtnud, äh, nii nagu see kahe tuhande kaheksandal aastal ette kirjutati. ma KBC-d eraldi varem välja ei toonud, aga nemad on just üks nendest äh, pankadest, kus me oleme sellesse esialgsesse kavva toonud sisse väga üksikud muutused nende investeerimiskavade kohta, aga üldiselt väga hästi nad rakendavad meie meelest seda esialgset kava ja loodetavasti viivad äh, lõpuni. Baieri äh, Landespank, äh, nemad ei ole suutnud läbi läbi siis Baieri ametivõimude meiega saavutada kokkulepet. kokkulepe peaaegu juba oli saavutatud, aga siis nad muutsid meelt viimasel hetkel ma loodan, et lõppkokkuvõtte me siiski saavutame, see asi on veninud väga pikaks, läbirääkimised restruktureerimisplaani üle on käinud kaua, osapooled, kellega me oleme suht-, suhelnud, pidevalt muutuvad, eriti Baieri poolt, ja mõlemad föderaalametid Saksamaal ning ka komisjon omalt poolt on väga palju panustanud selleks, et sellele probleemile lahendus leida ja kartellid ka veel see küsimus, äh, kartellid äh, toiduainete sektoris, äh, ma ei tea, et oleks väga palju Euroopas toiduainete sektoris neid kartelle, mul ei tule ükski meelde praegu. suur tänu mulle tundub, et me võiksime seda asja natukene nüüd veel ähm, laiendada äh, selle kohta, mida te ütlesite konkurentsiametkondade kohta ja te ütlesite, et äh, komisjon võiks kasutada ära rohkem neid riikidele suunatud äh, konkreetseid soovitusi, et äh, asjad käima lükata nendes riikides, kus on natukene maha jäädud. et siis te ütlesite ühele küsimusele vastates veel seda, et teie ei saa kontrollida seda, mida meie oma kaasotsustusmenetluse alla mineva seadusandluse puhul teeme, no see on tõsi. aga äh, mind siiski huvitab see, et kas äh, mitte ei peaks meil olema omavahel teatud äh, suhe selles osas, mida ütleb aluslepingu punkt sada üheksateist, et nimelt meie majanduspoliitika peaks vastama vabaturumajandusele, kus on tagatud vara konkurents. nüüd on meil kaheksa konkreetset soovitust euroala riikidele, kus on öeldud, et teenuste sektor tuleb avada, aga nii nagu öeldi, on küsimus selles, kas äh, keskselt selle vastaspooltele peaks samuti MIFides avama äh, juurdepääsu. mulle tundub, et me ei saa ennast välja vingerdada kohustustest, mille meile seab ette kas siis majanduse halduspakett nüüd või aluslepingud, mis te arvate sellest? härra volinik. me oleme mitu korda omavahel sellest asjast rääkinud, ma olen täiesti nõus ja te teate, et ma olen täiesti nõus äh, selle nõudega, et äh, meie majandus peab olema avatud, teenustele peab olema avatud juurdepääs, et konkurents peab olema tagatud nii suures mahus, kus võimalik teenuste vahel, teenuste puhul, sealhulgas ka finantsteenuste puhul. aga ma ei saa teile lubada, et mul õnnestub veenda kahtekümmet seitset äh, rahandusministrit ja kogu selle parlamendi liikmeid äh, et nad toetaksid sajaprotsendiliselt komisjoni ettepanekuid, sellepärast et komisjoni ettepanekutele viidati siin. MIFID vastab absoluutselt sellele eesmärgile. ja siis tõesti on üsna mitu soovitust liikmesriikidele, mis puudutavad tervet teenuste sektorit, mitte ainult finantsteenuste sektorit me oleme esitanud liikmesriikidele palve olla ambitsioonikamad ja ettevõtlikumad ähm, teenuste direktiivi avamisel, sellepärast et see on see sektor, mis aitab meil kiiremini jõuda jätkusuutliku arenguni, mis aitab meil olla dünaamilisemad ja nii edasi. meie trustivastased instrumendid, nende puhul me oleme üritanud neid kasutada nii palju kui võimalik ja ma arvan, et finantsteenuste sektoris, nii nagu ma esialgu ütlesin, mitte ainult läbi ühinemiste kontrolli, vaid ka trustivastaste juhtumite puhul, millega te olete ilmselt kursis ja millele ma möödaminnes ma äh, viitasin, teeme praegu väga tõsist tööd ja see ongi meie kohustus ja loodetavasti me jõuame ühistele seisukohtadele nii parlamendi kui ka nõukogu seisukohtade poolest. suur tänu! ja minu viimane kohustus teile on lugeda üks väga keeruline kalender ette selle kohta, mis edasi saab. kõigepealt eh, teie konkurentsiaruanne aastaks kaks tuhat üksteist eh, tuli siis meile avalikustada raporti eelnõu meie algatusraporti osas peaks tulema seitsmeteistkümnendal juulil, arutame asja kolmandal septembril. iga-aastane konkurentsipoliitika töötuba toimub kaheksateistkümnendal septembril, muudatusettepanekud äh, raportisse peab esitama kahekümnendaks septembriks ja neid arutame me siis viieteistkümnendal oktoobril, hääletame EKONi komisjonis kahekümnendal jaanuaril järgmisel aastal ja täiskokku peaks asi jõudma ja veebruaris kaks tuhat kolmteist tuletan meelde, et meie algatusraport hõlmab väga paljusid konkurentsielemente mitte ei vasta me sellega ainult teie konkurentsiaruandele, meil on nimelt palju öelda konkurentsipoliitika osas ja oleme sellise suure raporti kui, otsustanud vastu võtta ja suur tänu teile, härra volinik, nagu ikka, selle eest, et te äh, leidsite aega meie juurde tulla ja suur tänu vastuste eest, aitäh! Um, niisiis, kolleegid, paar minutit äh, võib-olla pausiks, et te saaksite hääletusnimekirjad välja võtta, sellepärast et läheme nüüd hääletuse juurde, pange palun kaardid ka hääletusmasinatesse, kui teil on neid kaasas, juhuks kui peaksin rebimiseks minema. okei okay.. hea küll. palun pange hääletuskaardid masinatesse, palun. ja kontrollhääletus kõigepealt, et kõik oleks korras, palun vajutage pluss-nuppu näiteks. I can't see how many people have voted on this one. Okay, so far I think we've got four... nelikümmend kaarti on masinates, kolmkümmend kaheksa, nüüd nelikümmend üks, kolmkümmend hääletas, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis. Seven thirty eight. I never know that whether the delay ma ei saa aru, kes siin äh, jokutab, süsteem või teie vajutamisega? ma näen, kaarte on päris palju, äh, aga ikka veel neli inimest äh, on jätnud hääletamata. kaks ei ole veel jõudnud hääletada, nüüd veel üks ülejäänud. noh, tundub, et enam-vähem võib pihta hakata, see kõik on väga huvitav Okay. okay. Uh, right. Okay. We ready? Ready to go? Ready? Yeah. There are two oral amendments last minute. François is going to sit next to you. And okay. Uh, and I'm also told before. enne kui me asja juurde läheme, ma ütlen, et äh, nelikümmend üks äh, õnnelikku kolleegi on siin, ei siiski vist ainult kolmkümmend teist on õnnelikud momendil, aga meil on kaks lisasuulist muudatusettepanekut härra Klintsilt ja ma annaksingi kohe sõna härra Klintsile, või tähendab, ma annan Klintsile sõna siis, kui aeg on käes, sellepärast et äh, veel ei ole jõudnud äh, nende muudatusettepanekute koopiad meieni. kui olete kõik valmis, siis hakkame pihta. kompromiss A. tähendab, me hääletame määrust. A kompromiss poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. kontrollime. näed, see on suletud vastu võetud, kolmkümmend viis eh, poolt ja kaheksa vastu, proua esinejana unustas öelda, et tegemist on härra Domenici esimese raportiga. esimene osa poolt kompromissist B, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. nüüd siis kompromiss C, kahes osas samuti, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis suuline muudatuse ettepanek ALDE fraktsioonilt. kas see on siis kusagil olemas paberi kujul? tõlkidel kahjuks mitte tegemist on hoopiski äh, lisandusega, kus nimetatakse, lisatakse sõna mehaaniliselt äh, ühte artiklisse kompromiss sees, mille osas me just hääletasime. kõik, kes toetavad äh, sõnu või mehaaniliselt, nüüd vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud issand, kui kurb, sellepärast et see on tegelikult sees kapitalinõuete direktiivis. aga läheme nüüd kompromiss D juurde, poolt. vabandab proua esinaine. I am just trying to work out the order of this. Okay, let's vote the, let's, let's, we'll vote the compromise first, as I was going to do. kompromiss kõigepealt ilma suuliseta poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis äh, lisasõnad äh, Euroopa Keskpank, need pannakse mitmesse kohta sisse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend kuus, poolt vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime, palun. hääletus on avatud. hääletus on suletud, kui jõudsite hääletada. see on vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd suuline muudatusettepanek kompromiss F juurde. siin on paar lisalõiku. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmsada kaheksa kõigepealt hääletame ilma suulise muudatusettepanekuta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd need kõik, kes toetavad suulist muudatusettepanekut, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ehk siis teisisõnu, suuline muudatus läks sisse. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend üks. härra Domenici, ma võtaksin kolmekümne esimese tagasi raportöör võtab kolmekümne esimesed tagasi. teised langevad ära ja seega on järgmisena kompromiss J. kas siin on suuline muudatusettepanek esimesse ossa? Wolf, kas selgitad seda? jah, ma arvan, et me võiksime siia lisada kaks A alla järgmised sõnad Äh, tellimata krediidireitingu äh, puhul. ehk teisisõnu ma ütleksin, et äh, tellimata krediidireitingu andmise korral. kas keegi on vastu sellele? ma teeksin ettepaneku, et hääletame kõigepealt esimese osa läbi ja siis hääletame eraldi selle suulise muudatusettepaneku puhul, nii et esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud. see on vastu võetud ja nüüd siis see muudatus, kus paneme tellim-, tellimata krediidireitingud poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kolm, eh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ka poolt. kompromiss ka veel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, suuline muudatusettepanek, mis teil peaks olema ALDE poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kakssada üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, ei kuussada, kakssada üheksakümmend kaheksa või mis? kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. rahvapartei toetas seda asja, jah? siis on vastu võetud. mis tähendab seda, et järgmisena kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss M poolt vastu, erapooletud vastu võetud nüüd muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seekord vedas Diego kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ja nüüd läheb ja samas vaimus edasi, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaks siin on suuline muudatusettepanek. kõigepealt võtame siis kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kolms, nüüd muudame siin standardiseerimissõna harmoneerimise vastu, kes kõik toetavad seda poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend neli on järgmine, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N kahes osas, esimene osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmsada kuuskümmend seitse, kolmsada kuuskümmend seitse poolt kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek kuue fraktsioonilt poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss P poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Yeah. Okay. Okay. No, no, no that's fine. We were supposed to. That okay, was. Okay, okay, okay. Thank yeah, you. That's fine. That's fine. That's fine. Yeah. I did 38 correspond. kolmkümmend kaheksa võtsime läbi, see võeti vastu ja siis kolmsada kaheksakümmend üks, mis on vastu võetud ja nüüd kompromiss Q, jah. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, kompromiss S poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd nelisada seitse, nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss T. siin on ka suuline muudatusettepanek äh, Wolf Klintsilt. kas te selgitate? jah, ma lisaksin järgmised sõnad. krediidireitingud ja reitingu väljavaated peab olema samuti esitatud ehk teisisõnu samuti tuleb siia lisada. nii et äh, mitte ainult, vaid ka või samuti ühesõnaga, kõigepealt siis võtame esimese osa ja siis hääletame selle samuti sõna, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd see lisasõna samuti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss U kahes osas esimene osa, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksik V äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kuuekümnendat. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. kakskümmend kolm, kakskümmend kaks vastu võetud see oli siis nüüd kuuekümnes. muudatusettepanek kaks, poolt. ei, vabandust, see langeb välja. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z, pool, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AA, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AB, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AC, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AD, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks jõudsite hääletada, hääletus on suletud. ma eksisin, see on vastu võetud kakskümmend seitse poolt ja seitseteist vastu. nüüd põhi, neljas poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tegelikult langes see igal juhul ära. me lükkasime tagasi ka. sada viisteist nüüd falls. So they all fall. kõik langevad ära. kõik langevad ära, tõesti. siin on öeldud, et langevad ära, kui neljas muudatusettepanek võetakse vastu, see ei ole ju võimalik, kui kompromiss A võeti vastu. aga nagu ma aru saan, nad langevad kõik ära. aga ei pruugi nii olla aga raportöör ütleb, et jah, kõik langevad välja. niisiis, järgmisena sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viies langeb ära, sada kakskümmend kaks ka ja sada kakskümmend kolm järgmisena poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli langeb ära. proua esinejani ütleb, et kuues kõigepealt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd suuline muudatus, võtta välja mõned sõnad raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsmes muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Lamberts sada kakskümmend seitse, seda ei võetud vastu, seega tuleb kõik ülejäänud läbi võtta. see lükati tõesti tagasi. tuleme siis uuesti tagasi, teil on täiesti õige õigus saja kahekümne kaheksanda juurde, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud sada kolmkümmend langeb ära, sada kolmkümmend üks langeb ära. mida te tahate kontrollida, sada kahekümne üheksandat? sada kakskümmend üheksa kontrollime hääletage palun. peaaegu juba oleme sellega ühel pool. palun, äh, neliteist jättis veel hääletamata. sulgen hääletuse. vastu võetud kakskümmend kuus poolt kaheksateist vastu. seega nüüd siis sada kolmkümmend kolm, selle hääletasime juba läbi. sada kolmkümmend neli langeb ära ja nüüd siis sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt,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 kontrollime saja viiekümne kaheksandat. sada viiskümmend kaheksa. see on siin, kus on ülejooksikuid meil päris mitu fraktsioonidest. kakskümmend kolm poolt üheksateist vastu. õigus. nüüd põhjendus punkt kakskümmend viis ja saja viiekümne üheksas muudatusettepanek poolt vastu. ei saa aru, saja viiekümne üheksas palun me kontrollime ka. tagasi lükatud. käsi peab ka näitama teinekord, sellepärast et äh, ma ei jõua kogu aeg siin mõistatada. sada kuuskümmend poolt vastu. erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks üle. kaks juba ma olen mööda pannud, nii et. kahe perre hääletamegi muudatusettepanekuid, ütleb esinejana. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks langeb ära. aga kui sada kuuskümmend kaks langeb siiski ära. ja sada kuuskümmend neli ka. sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa on järgmine. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun, sada seitsekümmend jõudsite hääletada, sulgen hääletuse, vastu võetud kakskümmend seitse ja üheksateistkümne vastu. Is that what they meant? Yeah. And then Why? Because they are probably incompatible. It says if adopted, 682. Yeah, but it wasn't adopted. It wasn't. It fell. Okay, that's fine. No. So we just, just, just cross, cross checking. kontrollime siin praegu kõik läbi. Läheme edasi ja oleme jõudnud muudatusettepanekuni sada seitsekümmend üks, mis langeb välja, kuivõrd miski muu võeti vastu. mis saab siis nüüd saja seitsmekümne neljast ja saja seitsmekümne viiest? hääletame, jah. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. üheksa langeb välja, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümne kuues poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kümnes poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend üheksa langevad ära. üksteist langeb ära ja nüüd siis kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud,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 kolmkümmend kaheksa kolleegi poolt, viis vastuhäält ja kolm erapooletut. ja nüüd hääletame seadusandliku resolutsiooni osas, hääletus on avatud hääletus on nüüd suletud, kui rohkem teist keegi ei hääleta. kolmkümmend seitse poolt, viis vastu, ja neli erapooletut. siis on sellega nüüd kombes. aga ei, siiski. nüüd tuleb siis see teine osa, millest ma saan aru, et tegemist on direktiiviga, see on lühikene. kas kõigil on olemas, olete valmis? ja läheme kompromissi A. poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt ootan Jean-Pauli, kas sul läks järg käest ära? direktiiv, muudatusettepanek number kaks. mis? nii et vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusena kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudetud tekst, hääletus elektrooniline kas kõik on nüüd hääletanud, hääletamine on lõppenud, äh, kolmkümmend üheksa poolt, kolm vastu ja neli erapooletut. ja nüüd äh, seadusandlik resolutsioon, hääletus on alanud veel kolm peaksid hääletama. üks veel. niisiis, hääletamine on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, kolm vastu ja neli erapooletut. ja õnnesoovid. hästi tehtud, Leonardo. niisiis. Leonardo, kas sa soovid sõna võtta, kinnitamaks üle, kas sa soovid minna esimese lugemise läbirääkimistele? suur tänu, proua esimees. ma olen arvamusel, et läbirääkimised peaksid algama otsekohe. ja tahan kasutada nüüd võimalust, et tänada kõiki kolleege, eriti variraportööre ja nende töötajaid tahaksin tänada Miguel Portast, kellega me alustasime koostööd, aga me ei jõudnud seda lõpule viia. ja suur tänu ka sekretäriaadile Claes Francois'le kannatlikkuse eest ja hea koostöö eest. tegemist oli tõesti väga pika tööga, väga raske tööga, aga seni oleme teinud väga head tööd. suur tänu, kui vastuväiteid ei ole, siis äh, läheme edasi. meil saab olema läbirääkimiste meeskond äh, moodustamise lähiajal ja mandaat äh, on kirjas selles, mis me just vastu võtsime. niisiis kõik on avalik läbirääkimiste osas ja nüüd liigume edasi päevakorrapunkti number neliteist juurde, Euroopa statistikaprogramm kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist. kas me oleme kõik valmis? hästi. muudatusettepanek number üks, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks eelarvekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kolm eelarvekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et äh, tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kaks tööhõivekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud eelarvekomisjoni muudatusettepanek neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud. eelarvekomisjonilt number viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. tööarvekomisjonilt muudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss A poolt vastu, erapooletud vastu võetud number ei kuus, aga see ei ole kooskõlas kompromiss A-ga, ei. muudatusettepanek neli, niisiis tööhõivekomisjoni muudatusettepanek number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis tööhõivekomisjoni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle. Alde ei tõsta siin piisavalt kätt. kas te teete seda salaja, mina igal juhul ei näinud. hästi. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. kompromiss äh, B poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ALDE suuranetes muudatusettepanek A poolt, vastu, erapooletud. tundus, et vastu võetud. nüüd edasi kompromiss D või ei, muud äh,, number kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D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 niisiis kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis langeb ära, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli langeb ära, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle eelarvekomisjoni muudatusettepanek number kaheksateist, elektrooniline hääletus kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja kolmkümmend poolt, kaksteist vastu, vastu võetud, kompromiss, hash, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja meil on nüüd suuline muudatusettepanek ECR-ilt, muudat-, suuline muudatusettepanek B poolt, vastu, erapooletud, suht napp äh, hääletustulemus, kontrollime selle elektrooniliselt üle kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks äh, vastu, kakskümmend üks poolt. edasi suuline muudatusettepanek äh, C poolt, vastu. olen segaduses, ma ei saa aru, mida Rahvapartei teeb. kas te olite poolt või? kontrollime ka selle üle elektrooniliselt, sellepärast et see natukene segadust tekitab. ja kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu, nii et vastu võetud. edasi kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. suurim muudatusettepanek D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kahe, kakskümmend üks, äh, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, viisteist tundub, et väga tõrkselt tõstatasin kätt. kas kõik on nüüd hääletanud? siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu. edasi kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist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 veel kaks, üks, üks hääletame, hääletamine on lõppenud. ja jällegi kakskümmend kolm poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud, kakskümmend viis edasi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, kontrollime üle, nelikümmend üks mulle tundus, et väga raske on aru saada. niisiis, ühe häälega vastu võetud. edasi kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu. ma ei näe sotsiaaldemokraatide käsi. ma ei saa lähtuda sellest, mis hääletusnimekirjas raportöör on kirja pannud, nii et nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt. mis sa siin segad mind? kontrollime üle, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja elektrooniline kontroll ma ei saa üldse aru, kuidas ALDE hääletab või mul on sellega täitsa probleem, tuleb öelda. rohkem võiks käsi äh, tõsta. Mariann jääb kõigile ette, ma ei näe üldse, mida te, te teete. ühesõnaga kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd viimane lõige kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame teksti muudetud kujul elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? nelikümmend kolm poolt, keegi pole vastu ega erapooletu. ja nüüd äh, õigusloomeline resolutsioon. meil võib sellest äh, ühehäälsusest äh, lausa harjumus saada. ärge väsige ära, hääletage, vajutage nuppu. neli inimest veel peaks hääletama, kas kõik on nüüd hääletanud? veel kolm tõrksat kolleegi, kas te nüüd hääletate või me lõpetame hääletamise? hääletamine on lõppenud, nelikümmend poolt ja mitte keegi ei olnud vastu. raportöör, kas äh, te tahate sõna võtta seoses esimese lugemise kokkuleppega? ja ma kinnitan üle, et äh, tuleb esimene lugemine. niisiis, nagu ikka, siis raportöör juhib läbirääkimiste meeskonda ja mm, variraportöörid, äh, mandaadid, äh, see on kõik pandud paika lähtuvalt tekstist, mille me just vastu võtsime. Sharon, tahan küsida. vabandust, ma ei kuule sind tahtsin küsida, et kui on kümme samaaegset triloogi, siis kas üheteistkümnes on äh, tasuta? just, osta kümme, saad ühe tasuta. see on nagu euromüntidega. just viskan siin kulje kirja. niisiis, nüüd äh, edasi uus äh, teema. kui ma ometi teaksin, mis see on. niisiis, aruanded. mul on siin kõik dokumendid segamini. Wolf Klintsi arvamus, muudatusettepanek üks, tagasi võetud. see muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, poolt, vastu. kontrollime nelikümmend üheksa elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. edasi viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud sama enamuse poolt, aga kontrollime üle see on vastu võetud või kas me lõpetasime hääletamise liiga kiiresti, vabandust, teeme selle hääletamise uuesti, sest äh, peasekretär pani hääletamise kinni enne, kui kolm inimest oli veel hääletanud. või oli üks inimene liiga palju kuskil? hästi, hääletame nüüd uuesti, vajutage kõik oma nuppe veel kaks inimest hääletamata või te ei taha hääletada, hääletamine nüüd lõpeb ja ikkagi vastu võetud ühe häälega. Adolfo täiesti süütu. edasi viiskümmend üks, kes poolt? vastu. kas sotsiaaldemokraadid võiksid käsi tõsta jällegi, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, kontrollime üle viiskümmend kaks. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud ühe häälega. viiskümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, see on vist tagasi lükatud. kontrollime üle. kontrollime viiskümmend neli kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, kakskümmend kaks vastu. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud segaduses. kontrollime üle viiskümmend seitse. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, üksteist poolt, kakskümmend viis vastu, viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, see on ära langenud, vabandust, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa oi, vabandust, seitsekümmend seitse. ei, see, ikkagi seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime ikka üle. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, kakskümmend vastu edasi on äh, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud ma ei näe, mida ECR teeb. muudatusettepanek sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud? ikkagi, ma pean üle kontrollima, sada seitseteist. sada seitseteist. kas hääletamine on avatud? kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud see on tagasi lükatud. sada kaheksateist, kes poolt, era-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend, vabandust, need on identsed, kompromiss F, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada neli kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et on vastu võetud, kontrollime sada nelikümmend. tõstaksite ometi kätt. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud sada nelikümmend üks ei, see oli identne sada nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt, ei, ei, ei, kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss, mis hash, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kakskümmend kuus, palun hääletame. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud? kakskümmend seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud ma ei tea, kuidas sotsiaaldemokraadid hääletasid. kontrollime üle, kolmkümmend üks. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud, üheksateist poolt, kakskümmend vastu. kompromiss I, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G, J, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja, ja muudetud kujul teksti hääletus. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud ja kolmkümmend viis poolt, neli erapooletut ja vastu ei ole keegi. õnnitlused Wolfile mul on hea meel, et see nüüd triloogi ei nõua. veel üks on meil hääletada, kus see nüüd ongi. see on siis Sirpa arvamus läbipaistvuse nõuete kohta. valmis. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. hääletamine avatud. kas kõik on hääletanud? veel üks inimene, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. seitseteist poolt kakskümmend vastu nelikümmend viis järgmine. nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli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 nüüd on meil suuline muudatusettepanek, et asendada viide platvormile sõnaga access point, kes äh, pooldavad suulist muudatusettepanekut, vastu, erapooletud. see on samuti vastu võetud, kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm suuline muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu ma ei ole päris kindel, mida sotsiaaldemokraadid arvasid. poolt, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd siis äh, muudetud kujul tekst hääletusele. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, kolmkümmend neli poolt, üks vastu, kolm erapooletut. nii et äh, suur tänu ka Sirbale. muude küsimuste all meil midagi ei ole. järgmine koosolek toimub esmaspäeval, kahekümne viiendal juunil. Äh, aitäh kõikidele!